majanduskasvu suurenemine. suur tänu ja nüüd arutelu lõpetuseks tahan öelda, et meile on esitatud resolutsiooni ettepanek, mille saime EKONi komisjonilt B seitse null kolm üks kaheksa kaks tuhat kümme ja hääletus toimub homme kell kaksteist nii, kallid kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on ühine arutelu tasustamispoliitika üle ja nimelt on meil arutada kaks raportit, proua McCarthy raport kauplemisportfelli edastamis- ja edasi väärtpaberistamisega seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine ja härra Elka Trui raport, noteeritud äriühingute haldus, juhtiv või järelevalveorgani liikmete tasustamine ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika. kõigepealt annan sõna mõlemale raportöörile ja esimesena saab sõna proua McCarthy, palun um,. Um suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin ma tänada kõiki neid, kes aitasid kapitalinõuete kolmanda äh, direktiivi osas kokkuleppele jõuda, suur tänu minu variraportööridele majanduskomisjonist, komisjoni personalile, aga ka volinik Barnier'le tema jätkuva toetuse eest meie komisjoni ettepanekute osas. suur tänu muidugi ka Hispaania eesistujale nende järjepidevuse ja jõupingutuste eest, et kaks tundi dialoogi pidada maha eh, selleks, et triloogi siis ähm, kuidagi juhtida. see viimane raport, eh, millest me täna räägime, rakendab Baseli riik äh,, sätteid eriti kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamise osas ning vastab G kahekümne kohtumisel kokku lepitud reeglidel. kõik finantseksperdid on nõus, et äh, kõrge risk, lühiajalised boonused, kapitalipuudus viisid kahe tuhande kaheksanda aasta ülemaailmsele finantskriisile. valitsused ja maksumaksjad pidid aitama hädast välja pangandussektori üle terve Euroopa Liidu Äh, kui tehti suur rahasüst kolme koma üheksa triljoni euro suuruses Ühendkuningriigis, üks koma kakskümmend kolm miljardit eurot äh, anti maksumaksja poolt peaaegu terve aasta SKT ulatuses äh, Äh, inimesed on näinud, et säästud ja pensionid on vähenenud tänu sellele pangariskile, pankurid aga läksid nendest, said nende riskide võtmise eest boonust ja riskid jäävad aga pankade raamatupidamise alla. see uus seadusandlus puudutab just nimelt neid põhimõttelisi puudujääke pangandussektoris, mis viisid kriisini, see kohustab pankadele omama suuremat kapitali äh, vastavalt äh, siis riskidele, mis on võetud kauplemisportfellis, uued preemiapraktikad on ette ette nähtud ehm, riski võtmise ja preemia suuruse vahel katkestatakse side. oluline on ka see, et need tasustamispoliitikad eh, tõstaksid kõigepealt eh, esile finants- või äriühingu eh, siis nii-öelda üldise tervise pangad on pidevalt öelnud, et nad on ära, et nad on saanud oma õppetunni, kui see nii on, miks siis on need Bank of Englandi ehk Inglismaa panga aruanded ütlevad, et tegelikult on summad, mis on preemiatele ja lisatasudele makstud, suurenenud pärast majanduskriisi ja see kümme miljonit, äh, mille Ühendkuningriigi pangad välja on äh, maksnud, on seesama summa, mis oleks võinud olla tegelikult panga kapitali osa ja oleks toetanud, nii nagu Bank of England on öelnud, umbes viiekümne miljardi äh, naela eest väikelaenusid VKE-dele, lisaks sellele pangad ütlevad, et Ühendkuningriigis on äh, viimastel kuudel laenude andmine vähenenud ja kinnisvaralaenud järgnevatel kuudel vähenevad veelgi, nii et kallid kolleegid, ajal, mil valitsused üle terve Euroopa Liidu peavad tegema eelarvekärpeid, vähendavad avalikke teenuseid, ei toeta enam ettevõtteid ja perekondasid, ei saa me lubada sellist äh, pangasektori poliitika jätkamist, kus äh, riskide eest makstakse ja ohtu seatakse Euroopa majanduskasvu, on seega ülioluline, et preemiate uued reeglid hakkaksid kaks tuhat üks üksteist kehtima. Need on täiesti vastavuses äritsükliga, need on, näevad ette väga karmid äh, reeglid pankade väljapäästmise oost, äh, muutuvpalga ja öö, äh, konkreetse palga seosed on ära reguleeritud ning muidugi on tagatud ka pensionite küsimused, nii et pankur, kes oma panga kuku, kokkuvarisemisest vastutab, ei saaks enam äh, ametit lahkuda, samas saades kuueteist äh, miljonise naelase pensionipakti kaasa. väga oluline on, et preemiate väljamaksmine oleks piiratud, kui makstakse suur osa sularaha ilma selle äh, ilma igasuguste reeglitega viib just nimelt sellele, et võetakse selliseid lühiajalisi riske. meil, kallid kolleegid, on seadusandlas, seadusandjatena kohustus äh, kaitsta maksumaksjate huve ja vastata sellele, mida nõuavad meilt maksumaksjad, selleks et tagada, äh, nõuavad, et pangad oleksid stabiilsed ja et ei makstaks selliseid boonuseid välja. viimase kahe aasta jooksul pärast kriisil plahvatamist on, ei ole pangad suutnud äh, oma kohustusi täita, nüüd teeme meie selle töö ära nende eest, selleks et taas üles, üles ehitada usaldust usaldusväärsus Euroopa pangandussektori vastu, suur tänu. ja nüüd saab sõna härra El Hadroi. Dank u wel mevrouw de voorzitter uh,, meneer de commissaris, collega's, ik zou om te beginnen de schaduwraporteurs willen danken. aitäh. tahaksin tänada variraportööre väga hea koostöö eest et mulle tundub, et me tõepoolest lõime vägagi järjepideva paketi. finantskriis on näidanud seda, et tasustamispoliitika põhines ähm, lühiajalisel perspektiivil ja selle tagajärjed on meile väga selged pärast panganduskriisi toimi-, toimumist. ja erinevatel soovitustel on ainult piiratud äh, mõju, nii et seetõttu on meil vaja paika panna mängureeglid äh, meil on vaja saavutada poliitiline kokkulepe kapitalinõuete osas, nii nagu Arlene McCarthy äh, raport seda ka ette näeb ja see on väga oluliseks sammuks edasi. see ähm, paneb paika tasude süsteemi ja preemiate süsteemi, äh, arvestades tulemuslikkust ja siin arvestatakse mitme aasta, äh, mitmeaastast perioodi me peame seda kõike vaatama palju laiemas perspektiivis ja vaatama, kuidas neid reegleid veelgi tugevdada. nii et see hõlmaks kõiki ettevõtteid finantssektoris ning ka erinevaid börsiettevõtteid. meil on vaja ka väljaspoolset äh, äh, Äh, hindamispoliitikat, meil äh, oleks vaja tasustamiskomi-, töötasukomisjonide loomist ja samuti ka Järelevalvenõukogu äh, tegevust. see komisjon peaks riskihindamiskomisjoniga koostööd tegema, võttes arvesse neid tasustamispakette, mis praegu on paika pandud Nad peaksid olema iseseisvad, äh, sõltumatud sellest ettevõttest, mida nad kontrollivad, neil peaks olema ka piisavalt äh, mõjuvõimu, nii et nad saaksid äh, võtta adekvaatseid meetmeid. peame vaatama ka riskihaldusmeetmeid. nõukogul, ettevõtte nõukogul peab siin oma roll mängida olema, kui peaks olema eriarvamusi Äh, juhtkonna ning äh, juhatuse ning äh, nõukogu vahel. preemia ei peaks olema juba iseenesest sisse programmeeritud mingisse töösse, see peaks sõltuma mitmetest kriteeriumidest, tulemuslikkusest, me ei saa võtta siin ainult erinevaid kvantitatiivseid kriteeriume arvesse, vaid peame ka kvaliteedil, kvaliteedile tähelepanu pöörama muutuv äh, tasu äh, peaks äh, kujunema välja erinevate pikema perioodi jooksul ja preemiate, aktsiate osa näiteks preemiate puhul peaks kinni pidama teatud lävendist. ka samuti lahkumishüvitise puhul peab arvesse võtma kaheaastast perioodi, kaheaastast palka. kui vaatame pensione, lisapensione, äh, siis siin peab samuti arvesse võtma ettevõtte tulemuslikkust. peaksime looma rahvusvahelise struktuuri, äh, kus, mille kaudu oleks võimalik avalikustada isikuid, kes teenivad kas siis töötasuna, boonustena üle kahe miljoni euro, nii et siin on veel palju tööd teha ja peaksime jääma oma põhimõtete juurde, milles me oleme juba kokku leppinud ja noteeritud äh, ettevõtete puhul äh, me sooviksime samuti äh, avalikustada infot selle kohta, et millised ettevõtted peavad nendest kokkulepetest kinni, millised mitte. nii et see oleks kindlasti sammuks edasi ja loodan, et volinik vaataks üle ka rohelise raamatu ettepanekud selles valguses, aitäh! Äh, nüüd saab sõna komisjon, palun, härra volinik Barnier. aitäh daamid ja härrad, äh, parlamendiliikmed, me räägime nüüd äh, teisest aspektist vastusena kriisile, räägime siin tasustamispraktikatest, mis tegelikult julgustasid liigsete riskide võtmist ja nendes kahes küsimuses ma sooviksin tänada äh, proua McCarthy't ja härra El Hadraouit, äh, kes on näidanud pühendumust Euroopa Parlamendi poolt äh, vastutustundliku ning stabiilse turu toimimise kriteeriumide paikapanemiseks kodanike huvides ja komisjon, mina isiklikult äh, jagan teie lähenemist täielikult. me peame kindlasti äh, parandama valitsemistavasid ka ettevõtete puhul, muutma seda läbipaistvamaks. sel teemal olen täiesti nõus äh, härra El Hadroui äh, Äh, konstateeringuga, et äh, meil peaksid olema teatud piirangud finantssektori äh, tasustamispoliitikas ja kolm institutsiooni tegid direktiivi ülevaatamisel ka koostööd CD kolme puhul ja see kompromiss on vägagi tasakaalustatud ja saadab väga selge sõnumi ka avalikkusele ning finantssektorile. ja sellega ka omavahendite nõuded tugevnevad, alakapitaliseerituse risk väheneb ja kindlasti peaks see saama takistuseks liigsete riskide võtmisel. see on väga oluline reform, mis on suunatud erinevatele meetmetele kriisi vastu võitlemisel, erinevate tasustamispoliitikate elluviimisele võetakse ka Finantsstabiilsuse Nõukogu, ähm, nõukogu soovitusi arvesse, G kahekümne soovitusi, et meil ei oleks kõikides liikmesriikides erinevad nõudmised, kuid samas peaksime endiselt säilitama krediidiasutustele teatava paindlikkuse peaksime piirama seda, et riigi abi äh, antaks ettevõtetele, kus äh, on piiramatult preemiaid makstud. Need meetmed äh, peaksid jõustuma esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist ja need ähm, äh, preemiad, mis äh, põhinevad kahe tuhande kümnenda aasta tulemustele, äh, ei ole välja makstud veel kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimeseks jaanuariks, siis alluvad juba nendele uutele reeglitele. teine küsimus, mis puudutab investeerimisfonde, kindlustust, siin võtame arvesse selle sektori omapära. kuid äh, Äh, muudes valdkondades äh, Rael Hadroi äh, raport rõhutab seda, et kõik ettevõtted on hõlmatud selle ettepanekuga ja peaks olema ka loodud vastav fond. komisjoni roheline raamat on esimene samm suurema järelevalve saavutamiseks, räägime seal audiitorite rollist, kes oleksid kompetentsed ja sõltumatud. härra Hadraui äh, räägib siin ka huvide konfliktist, äh, riskijuhtimisest, aktsionäride ning audiitorite rollist järelevalve teostamisel ja ma loodan, et kahe kuu jooksul siis leiab aset ka väga põhjalik konsult-, avalik konsultatsioon sellel teemal. see kõik peaks minema kaugemale finantssektorist, samuti peaks me puudutama äh, ettevõtete nõukogus naiste esindatust. nüüd, äh, mis puudutab omavahendite äh, küsimust, see on veel üks aspekt, mis samuti on väga tihedalt seotud ähm, äh, riskidega ja praeguse kriisiga. me teame, et praeguse omakapitali nõuded olid täiesti ebapiisavad, et me peame selle lünga täitma, äh, seda viisi, kuidas seda omakapitali arvutatakse mõned teist äh, äh, kardavad, et äh, võib-olla need uued mehhanismid ei jõustugi enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu, et Ameerika Ühendriigide Baseli nõudmisi enne seda kuupäevast ei hakka üldsegi jõustama, kuid mul oli Tim Kaifneriga USA-s kohtumine äh, ja me rääkisime ka sellest jõustumiskuupäevast, saavutasime Baseli äh, komitees uutes reeglites kokkuleppe ja need peaksid jõustuma kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. nii et selline lähenemine maailma tasandil, eriti just Euroopa Liidu, USA vahel on väga oluline ja mis puudutab äh, seda tähtaega, siis me oleme päris kindlad, et kõik meie rahvusvahelised partnerid, eriti just USA, jõustavad äh, need reeglid vastavalt ajakavale. Äh, see, need läbirääkimised äh, olid kohati väga rasked ja sooviksin tänada proua McCarthy't tema mm, püsivuse ning kannatlikkuse eest. mina ise ning minu meeskond on temaga väga head koostööd teinud, aitäh! nüüd saab härra Kristjanson tööhõivekomisjoni nimel sõna. üheks minutiks, palun. suur tänu, proua president. majanduslikud stiimulid, millega need preemia mida lõid need preemiamaksed finantssektoris töötavatele direktoritele ja mänedžeridele, tõid tegelikult endaga kaasa äh, majanduskriisi, me teame, mis oli tulemus. ja sellepärast on väga hea, et direktiivi soovitakse muuta selleks, et meil oleks võimalik tulevikus selliseid asju ära hoida. tahaksin tänada mõlemat raportööri nende uute kokkulepete eest. meie komisjonis, tööhõivekomisjonis vaatasime me üle terve tasustamispoliitika ja me tervitame kõiki neid tulemusi, mida me oleme nüüd saavutanud. väga hea on see, et meil on rohkem avatust, eriti mis puudutab informatsiooni, et avalik on info kõikidele osapooltele, töövõtjatele, tööandjatele, ametkondadele. tööhõivekomisjonis andsime me ka oma arvamuse aktsiate kohta. aktsiate andmine tegelikult on üheks suuremaks stiimuliks riskide loomisel ja sellepärast on mul väga kahju, et aktsiat andmete andmist ära ei keelatud. suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel saab äh, Otmar Karas sõnaks poolete-, sõna pooleteiseks minutiks. lugupeetud daamid ja härrad, nõukogu ei ole jällegi siin kohal ja mul on jäänud mulje, et äh, nõukogu on andnud meile siin poliitilise äh, signaali või nad ei ole ise aru saanud, mida tähendab seda, kui nad on kohal. siis, kui peeti läbirääkimisi, siis nõukogu pooldas preemiamakseid. Euroopa Parlament soovib aga selgeid reegleid. me soovime, et paik, pannakse paika maksimummäärad, et vähendatakse riski, riskantseid väljamakseid. me soovime, et tõstetaks vastutust, me soovime, et piirataks preemiamakseid, mis tulevad avalikest vahenditest. me soovime, et äh, raha, mis makstakse, ei oleks kõrgem kui seotud kapitalivahendid. ja meil on väga hea meel, et volinik Barnier aitas meil kokkuleppele jõuda seda, selles osas, et äh, pangandussektoris hakatakse nõudeid üheskoos läbi viima. daamid ja härrad, minu arvates on väga tähtis ka see, et me kohandasime need erinevad vahendid. me soovime tõesti vähendada riske, eriti selles osas, mis puudutavad kauplemisportfelli ja edasi väärtpaber, väärtpaberistamisega seotud kapitalinõudeid. on väga tähtis, et me paniksime paika ka eeltingimused äh, maksejõuetuse väljakuulutamiseks kauplemisportfelli raames, aga siin on jällegi väga tähtis Euroopa pankrotiõigus. ja mulle tundub, et me tõesti liigume õiges suunas edasi. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab härra Ludvikson sõna üheks minutiks, palun. suur tänu, proua president preemiamaksed, ähm, hüvitussüsteemid on viimasel aastal toonud endaga kaasa palju suuri sõnu. sõnu on tehtud palju, kuid tegusid ei ole järgnenud. sellepärast on väga tähtis, et me hakkaksime nüüd äh, ellu viima selgemaid reegleid. sest ilma selliste reegliteta kasvab riskimäär jällegi. me otse loomulikult peame tegema kõik endast oleneva selleks, et riske vähendada. finantsettevõtted oleks pidanud juba ammu preemiamaksete negatiivseid mõjusid kõrvaldama. kuna nad seda ei teinud, nüüd ei jää meil midagi muud üle, kui hakata õigusloomeliselt neid kõrvaldama me teame, et kui olukord jääks selliseks nagu praegu, siis riskid ühiskonna jaoks oleks liiga suured, maksumaksjate koorem on liiga suur ja seepärast tuleb meil need negatiivsed impulsid kõrvaldada. väga tähtis on, et direktiivi liikmesriikides ka tõesti rakendataks selleks, et need reeglid jõustuksid. suur tänu, proua president! ja nüüd saab liberaalide nimel sõna proua Pauls uh,. suur tänu! Äh, härra volinik, pangakapitalireform on Euroopa kõige olulisem seadusandlusalane reaktsioon kriisile seni ja see tõesti eeldab äh, väga suurt tööd seal ka nagu finantsstabiilsuse arhitektuuri osas Need äh, ülepaisutatud tasud olid põhjuseks, äh, miks see majanduskriis tekkis, riski võtmine oli peaaegu täiesti tasuta ja tõi väga suuri äh, tulusid. ja seega me peame tervitama seadusandlust, mis sellise kauplemispoliitika vastu astub, see just nimelt läheb kriisi juurteni ja kasiinopangandusele teeb lõpu tasustamine, kui ma tegin esialgu ettepaneku, et pensionid äh, ja preemiasummad äh, tuleks välja maksta vastavalt äh, võlgadele. paljud ütlesid, et see ei ole võimalik. suur tänu raportöörile ja teistele, kes toetasid minu seda mõtet. sellest on kujunenud nüüd siis nii-öelda reservkapitali nõude loomine ja see mõte levib ka mujale. mul on väga kahju muidugi, et minu maksu, maksudest vältimise nõude, nõuete eelnõud ei võetud vastu, aga äh, neid meetmeid tuleb kindlasti toetada. roheliste nimel äh, räägib nüüd härra Canfin kahe minuti jooksul. tere õhtust, härra volinik! meie fraktsioon äh, rõõmustab eriliselt selle direktiivi vastuvõtmise üle et me toome sellega kõige ambitsioonikamad reeglid, jõustame Euroopa Liidus selles valdkonnas, selleks, et siis vähendada seda, et kriisist peaks välja aitama ettevõtteid ähm, äh, maksumaksja rahadega või siis, et makstakse äh, täiesti ülalpoole igasugust arvestust preemiaid ettevõtete juhtidele. Need on väga olulised reeglid mis väljenduvad ka väga konkreetsetes arvudes Euroopa Liidu tasandil. läbirääkimistes teiste variraportööridega põrkusime me tihtipeale tahte puudumise vastu liikmesriikide poolt, räägitakse küll erinevatest kapitalismi ideedest, kuid äh, teiselt poolt siis nõukogu seisukoht äh, äh, pidevalt lükati edasi erinevaid tähtaegu ning oldi vastu meie ettepanekutele, ambitsioonikatele ettepanekutele. kuid komisjon on selles võitluses olnud meie poolel ja see on kindlasti üks edusamm, mida me jagame omavahel. kuid me oleme ka mõned väiksemad lahingud nende läbirääkimiste käigus kaotanud ja need siis asendati teatud selliste neutraalsemate äh, sõnadega. kuid ma loodan, et need põhimõtted Euroopa pangandussektoris tõepoolest realiseeruvad konkreetsete numbritena. ja ma sooviksin teada, kuidas teie, härra volinik, hakkate avaldama survet äh, nende nõuete rakendamisele, et see homme vastuvõetav tekst äh, ei jääks äh, kõrvale. ja nüüd härra Obermaier mitteühinenute nimel. suur tänu, proua president, tundub, et majanduskriisist me siiski õppisime natukene, sellepärast et enam ei toetata ebarentaablit äh, mittetasuvat majandamist üha rohkem tehakse püüdlusi selleks, et ettevõtete juhtimine oleks jätkusuutlik. kodanikud on aru saanud, et neid on niigi juba kooritud ja nad ei ole enam nõus, et preemiamaksete maksmises kasutatakse maksumaksjate raha. tegemist on maailmas esmakordse reegliga ja selleks, et nüüd ei hakataks rohkem vaadatama Washingtoni või Tokyo poole, tuleks Euroopa Liidul võidelda selle eest, et kõik need reeglid kehtiksid kogu maailmas. sellepärast, et head mänedžerid leiavad tööd igal pool. peale selle oleks väga tähtis, et ettevõtete juhtimise ja juhtide preemiatasude reeglid pandakse paika ka nendele ettevõtetele, mis ei ole börsil noteeritud, sest ka neid ei tohi välja jätta, tagamaks ausat konkurentsi. suur tänu ja nüüd iseenda nimel kõnelejad ja kõigepealt saab sõna härra Nitras ühe pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu äh,. Pani äh,, pani Przewodnicząca, wydaje mi się, że udało nam się äh, proua president, äh, härra volinik me oleme minu meelest ära teinud siin ühe suure asja. oleme sillutanud tee uuele tasustamispoliitikale. me oleme osalt taganud selle, et kõik mõistavad, et finantskriis tekkis osaliselt tänu ülepaisutatud tasudele. oleme kokku leppinud koos ka selles, et äh, meil on tõsine vajadus äh, järelevalve ametkondade järele, nii sise- kui ka välisjärelevalveorganite järele. meil on vaja, et nad mängiksid suuremat rolli. samuti on vaja kokkuleppele jõuda ühtsete põhimõtete osas. me oleme kokku leppinud, et äh, äriühingute puhul peab olema samuti sõltumatud järelevalveorganid ja preemiad peavad peegeldama ettevõtte pikaajalist tulemuslikkust. oluliselt oleme parandanud ka seda, mis puudutab tasustamispoliitikat kui äh, finantskriisi põhjustajat, et see ei ole ainus põhjus sellele kriisile, mulle selline sõnastus meeldib. sellepärast, et äh, oli paljusid, kes arvasid, et äh, see on ainus põhjus ja suur tänu kõikidele kolleegidele, kes selle raportiga tegelesid. Karl Haglund, teil on üks minut, palun. Äh, suur tänu, äh, proua president. ma tahaksin tänada meie raportööre suurepärase koostöö eest pärast rasket äh, kriisi on täiesti loomulik, et äh, me vaatame üle tasustamispoliitika. see on olnud poliitiliselt väga huvitav ettevõtmine, äh, aga muidugi ka nii-öelda moraalselt. me üritame panna uue aluse tasustamispoliitikale ja viimastel aegadel me oleme näinud, et selle asjaga tõesti ei ole kõik veel korras, kuid me peaksime vältima igasuguseid üldistusi ja vaatama sektorile laiemalt. ärgem unustagem, et ei ole ju ettevõtluse huvides, et äh, neid motiveeritakse suuremaid riske võtma ja sellepärast äh, me peame kindlasti ka karistusmeetmetele põhimõtted nendes raportites on head, aga muidugi me ei peaks ettevõtlust äh, liiga palju äh, piirama. suur tänu, härra Palts! suur tänu, proua president Otmar Karas ähm, juba tõi põhilised punktid välja, ma olen temaga nõus. ma arvan, et meil on nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt vaja paremaid omakapitalinõudeid finantsettevõtetele. meil on vaja seepärast ka baaselit edasi arendada, selles osas ei ole mitte mingit kahtlust aga me ei peaks seda tegema ülepeakaela, sellepärast et muidu võivad meie meetmed osutuda kontraproduktiivseks. majanduskriis on üleilmne kriis ja sellepärast õppetunnid äh, peaksid kehtima kogu maailmas. me peame kapitalinõudeid parandama, me peame hoolitsema selle eest, et oleks aus konkurents kõikidel osapooltel ja kui me vaatame, mida USA-s on viimastel päevadel otsustatud, siis mulle tundub, et USA siiski meiega ühte mängu mängida ei taha. peale selle eh, peaksime me hoolitsema selle eest, et praegused reeglid ei tooks endaga kaasa eh, järjepidevuses probleeme, me peaksime vaatama, et kõik tekstid, mida me vastu võtame, oleksid ka sõnaliselt kohandatud varasemate meetmetega ja see on kindlasti tulevikus üks suuri ülesandeid. kogu selle asja juures ei tohi me ära unustada seda, et rahandus ja reaalmajandus ei ole, käivad alati koos. meil on vaja ka mõjude hinnanguid läbi viia ja kui vaja, ka õiguslikke raamistikke muuta ja Rahvapartei on seda kogu aeg soovinud. kompromiss, mis nõukoguga kokku lepiti, on minu arvates ainus mõistlik lahendus ja ma tänan äh, kolleege McCarthy't ja Otmar Kaarast selle, nende raportite koostamise eest. suur tänu ka teile ja nüüd vaba mikrofoni aeg ning kõigepealt saab sõna proua Anželilli, palun, üks minut Presidente, commissario, ringrazio i due relatori per l'ottimo lavoro svolto. aitäh, sooviksin tänada kahte raportööri ja nende tehtud töö eest et asustamispoliitika on tõepoolest väga oluline küsimus ja esmakordselt maailma tasandil oleme meie näitamas eeskuju, pannes lävendi pangajuhtide tasudele ja Äh, neid äh, preemiaid on võimalik välja maksta alles siis, kui kasumit on juba sa-, kasum ise on juba saavutatud, mitte ainult prognoosidele põhinevalt. ja loodame, et sellega saab nüüd äh, pandud ka lõpp liigsete riskide võtmis, võtmisele, et suurem on nüüd vastutustundlikkus, suurem on läbipaistvus ja loodame, et sellega ka kaasa tullakse ja et enam saavad, saab ka nõukogu siin kaasa rääkida uh Mikko. suur tänu, järgmiseks härra Mikolašik, üks minut, palun. suur tänu, proua president, austatud härra volinik, kallid kolleegid. ülepaisutatud äh, tasud ja palgad viisid äh, üleliigsete riskide võtmisele, see on säästjatele, investeeringutele, finantssektorile, majandustele suureks löögiks olnud, see oli põhjus, miks, üks suur põhjus, miks finantskriis tekkis, seega ma toetan algatusi tasustamispoliitikat reguleerima hakata finantsteenuste turul. ettevõtete juhid saavad motivatsiooni tihti just nimelt oma isiklikust äh, kasuvõimalusest ja riskid, mille nad võtavad, lähevad tihti vastuollu aktsionäride ja tervete äriühingute huvidega. eriti, kui äh, tekib olukord, kus maksumaksja peab siis äh, need äriühingud kaosest päästma. mina arvan, et kõrg kõrgema tasemega palkade läbipaistvus äh, on äh, üliolulise tähtmisega, peame suurendama kindlasti ka aktsionäride rolli, teil on aeg läbi, härra Mikolašik. ja nüüd saab sõna härra Möltsel. Austrias on praegu terve rida postiasutusi kinni pandud samal ajal, aga Austria posti et juhid, juhtide palka tõsteti nelikümmend protsessi ja midagi sellist tundub olevat täiesti laialt levinud ja kodanikud ei saa sellest aru. meil ei ole võimalik seda väga lihtsalt lõpetada näiteks Saksamaal vastu võetud seadus eh, ettevõtte juhtide palkade piiramiseks tõi endaga kaasa palju rohkem bürokraatiat kui varem, samal ajal aga ettevõtete juhtide palgad ei vähenenud. ettevõtete juhid peaksid rohkem vastutust kandma Euroopa Liit peaks äh, liikmesriikide kogemustest õppima ja kui me kuuleme, et USA-s vastu võetud meetmed on endaga kaasa toonud selle, et ettevõtete juhtide palgad tõusevad, siis me tõesti peame võib-olla lootusetust võitlust. me peaksime võib-olla alati vaatlema kahte ettevõtet korraga, mis omavahel konkureerivad ja peaksime hoolitsema sellest, et preemiamakseid ei tehtaks. suur tänu ja nüüd veel proua McInnes, üks minut. Thank you, Madam President suur tänu, proua president, suur tänu raportöörile, suur tänu komisjonile, tegemist on ekspertvaldkonnaga, kuid iga Euroopa Liidu kodanik on rahul sellega, et parlament, komisjon ja nõukogu tegelevad seotud äh, ülepaisutatud palkade küsimusega. me teame pangandussektori liialdustest ainult sellepärast, et on tekkinud tohutud katastroofid ja mina arvaksin, et isegi kui asjad läheksid panganduses hästi, on sellised palgad küll ähm, rahva arvates äh, ülepaisutatud igal juhul. ma ütleksin, et läbipaistvus on võtmelise tähtsusega, kui inimesed teavad, mis toimib, siis toimub, siis nad võivad ka tegutseda, me oleme näiteks talunike, kõige väiketalunike palgad ka avalikustanud, terve ahela ulatuses ja see on läbipaistvus ja see on väga oluline. pangad äh, saavad aga tasu äh, rahva raha alusel, aktsionärid ja pangad laienemalt ja on aeg äh, tegeleda nende probleemidega, kuid ma ei ole veendunud, et paljude pankurite mõtteviis on muutunud ja ma tõesti kardan, et kui komisjon väga tõsiselt oma tööd ei võta, lähevad asjad edasi nii nagu ikka. suur tänu ja nüüd saab jällegi sõna volinik Panee, kui võimalik, siis kaks minutit, palun. aitäh, proua president. Äh, ma olen äh, väga rõõmus, et äh, teil on endiselt kannatlikkust mind ära kuulata nende arvestades need nelja tundi, mis ma teie keskel olen viibinud. tegemist on väga olulise teemaga, aitäh äh, veel kord raportööridele ja kõikidele komisjoni liikmetele nende pühendumuse ning äh, kannatlikkuse eest, nende paranduste eest, mis on sisse toodud. finantssektori äh, teemal on meil veel palju tööd teha, ka teiste finantssektorite osas CDR nelja kohal, mis puudutab tuletisinstrumente ja nii edasi. Ehm, septembrikuus tuleb välja vastav algatus, eh, samuti eh, mis puudutab eh, hüvitisi investoritele ja valge raamat komisjoni poolt kindlustusvaldkonna kohta. kui me nüüd tuleme tänase teksti juurde, siis need on tõepoolest vägagi hästi koostatud raportid. siin on mitmeid äh, positiivseid äh, parandusi tehtud komisjonide poolt äh, selles osas, mis puudutab detaile, läbipaistvuse, tasustamise osas mis äh, nüüd puudutab ähm, rahvusvahelist konkurentsivõimet, need äh, põhimõtted on üldised äh, põhimõtted, mis on suunatud väga erinevatele riikidele, mis on erinevad, erinevas majandusarengu staadiumis. nii et need on üldised põhimõtted, mis puudutavad finantsstabiilsust ja need annavad piisavalt mänguruumi liikmesriikidele ja tagavad võimaluse ähm, sidusalt äh, seda direktiivi teksti äh, ka rakendada. Neid reegleid ei ole võimalik äh, tõlgendada erinevalt, olen seda juba mitmel korral rääkinud. ja ma ei usu, et see kuidagi kompromiteeriks meie konkurentsivõimet, kui Euroopa Liit on esimene selliste nõudmistega välja tulev mängija maailma tasandil, siis see on pigem positiivseks märgiks. kuigi praegu veel uusi asutusi ei ole paika pandud, see on veel praegu arutelude teemaks, kuid ma loodan, et me saavutame selle täieliku koordineerimispotentsiaali. läheneme sellele küsimusele järjepidevalt Euroopa Liidus ja siis suudame kõrvaldada need puudused, mis kaasnevad sellega, et ühendusõigust äh, korrektselt ei rakendada. nii et äh, jääge, äh, jääge jälgima neid arenguid, mis tulevad järgnevatel päevadel komisjonist selle, sellel teemal. direktiiv, mis puudutab investeerimispanku, seal on proportsionaalsuspõhimõte, mis tähendab erinevate krediidiasutuste äh, nõuete täitmist, võttes arvesse nende tegevuse iseloomu. ja loodame, et äh, nüüd see praktika tõepoolest muutub ja sellega lõpeb ka liigsete riskide võtmine pankade poolt ja selline majanduskriis tulevikus, nagu meil praegu on, ei oleks enam võimalik. tahaksin tähelepanu juhtida ka sellele, et äh, maksujuhatuse osas me jõudsime kokkuleppele äh, Ameerika Ühendriikidega, äh, see on küll pikaajalisem protsess, et see kriisi haldamise osas, kuid mida kõnelejad välja tõid, siis läbipaistvus tõepoolest on väga oluline, Euroopa Parlament on neid ettepanekuid komisjoni poolt märkimisväärselt parandanud ja selle eest suur tänu, proua Pauls, ähm, rääkis äh, kapitaliseerimisnõuetest. muidugi on kapitaliseerimine väga oluline, kuid väga oluline on ka järelevalve nii ettevõtte siseselt kui väljaspoolt. CRD neli ja loodan selle protsessi viia lõpuni, olen väga pühendunud sellele eesmärgile ja sellega saame Äh, saavutada teatud õige kalibreerimise selles valdkonnas, et võetakse arvesse Baseli meetmeid, siis nende meetmete vahel oleks parem koordineeritus ning samuti oleks erinevad äh, sise- ning välisjärelevalvemeetmed paika pandud, et oleks olemas teatud äh, vahendid, mida siis saaks kriiside puhul kasutada. ja selline kalibreerimine võtab arvesse ka seda, mida peab tegema USA, mida peame meie Euroopa Liidu poolt äh, tegema. Äh, G kakskümmend on teatud eesmärgid paika pandud, me peame nendest kinni pidama ja mul on väga hea meel, et see protsess toimub paralleelselt. nüüd jällegi sõna raportööridele, kõigepealt proua McCarthy, palun. suur tänu teile väga lühidalt, ma olen proua McKinnisega nõus, et äh, pankurite mõtteviis ja kultuur ei ole muutunud ja viimastel nädalatel üritatakse isegi äh, rajalt maha lükata meie ettevõtmisi. ja sellepärast peabki riiklikel järelevalveasutustel olema piisavalt selgroogu, et seda seadusandlust äh, ellu rakendada ja sellepärast saadikud omakorda peavad homme väga selgelt hääletama selliste ette ettepanekute poolt, et me lõpuks saaksime sellise äh, vääritu ja väära preemiate väljamaksmise kultuurile panna piiri ja ma paluksin tõesti, et homme kolleegid täiskogus toetaksid meie ettepanekuid. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Elhad Ruidel, on kaks minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, ma teen samuti lühidalt ma tean, et me oleme kõik nõus ju sellega, et äh, meil on vaja reeglistikku äh, Eh, tasustamisvaldkonnas ja kui me vaatame siis neid eh, ettepanekuid, mille komisjon on teinud tasustamispoliitikate osas juba aasta tagasi, siis eh, selle puhul on kindlasti kõige olulisem see, et nii palju kui võimalik, oleks nad ka siduvat iseloomu. ma mõistan ja saan aru muidugi sellest, et me ei taha kõik astuda täpselt ühesuguseid samme, me ei ole kõik ühtmoodi ambitsioonikad kuid ilmselt oleme nõus kõik sellega, et see, mis täna oli arutelul ja mis hääletusel on homme, on väga julgustav samm täiesti õiges suunas, kuid kindlasti ei saa jääda see viimaseks sammuks meie teel. tööd on vaja veel ära teha palju, me peame tasustamispoliitikate väliskontrolli kindlasti suurendama ja palganõukogude töötasu komisjonide, vabandust, roll peab suurenema nii et äh, härra volinik, mul on väga hea meel kuulda siinkohal, et teie toetate ka äh, ette kõikide äriühingute mm, juhtimisreeglite paikapanemist ja kindlasti huvipooled järgnevatel kuudel nendest asjadest räägivad, see sõnum on väga selge, mille me välja saadame kodanikele. me võtame seda tõsiselt ja me tahame luua mängureeglid, äh, millest saavad kasu nii majandus kui ka meie kodanikud suur tänu! sellega on see arutelu siis nüüd lõppenud. hääletame homme keskpäeval. suur tänu kolleegidele, suur tänu ka teile, härra volinik. ja läheme nüüd edasi oma päevakorraga. tulemas on infotund